nõukogu on esitanud meile pakettreisi ja seonduvate reiside direktiivi esimese eelnõu ja, ja ka meetmed, mis puudutavad äh, avatud ligipääsu internetile ja roomingut või äh, rändlusteenuseid. ja need äh, see tähendab siis seda, et äh, alates üheksandast oktoobrist on